veterinaarravimite kohta. raportöörid on härra Tomasescu ja proua Krostet. esimene sa-, saab sõna proua Krostet. Teil on sõna. Merci beaucoup, merci beaucoup, madame la pres-. aitäh, proua president. ma loodan, et kolleegid on ikkagi siia täiskogu saali kohale jõudnud. ma loodan ka, et minu kolleeg, variraportöör on siin ma tahaksin tänada ähm, volinik Andrik Autise meeskonda, kellega ma koos äh, seda küsimust äh, lahendasin. siin on rohkem kui tuhat muudatusettepanek, mis tähendab seda, et äh, tegu oli tõesti äärmiselt suure tööga, aga me töötasime koostöövaimus ja kompromissivaimus ning ma olen selle eest väga tänulik see oli ka vajalik, võttes arvesse seda, kui olulised õigusaktid, need, mida me praegu ümber vaatame, on. maailma Tervishoiuorganisatsioon on äh, meile teada andnud, et antibiootikumi resistentsus on väl-, on kaasa toonud väga palju öö, ähm, ähm, ohtusid. on sagenenud surmajuhtumid, äh, vähki haigestumine ja äh, see tähendab seda, et me peame selle probleemi välja uurima antibiootikumidega seotud äh, probleemid puudutavad ka loomakasvatust. selles raportis äh, tahame me just nimelt ära äh, keelata antibiootikumide ennetavaks raviks kasutamise. tahame ka kaotada massiravis kasutatavad antibiootikumid sest antibiootikumid on kriitilise tähtsusega inimeste ravis ja peale selle Äh, tahame me siis ära kaotada äh, üleliigsete vaktsiinide ja psühhotroopsete ravimite kasutamise. antibiootikumide kogus, mida me praegu tarbijate taldrikutel äh, näeme kaudselt, on liiga suur kuid teisest küljest ei tohi ära kaotada veterinaarravimeid, mida kasutatakse tõeliseks raviks. meil on ähm, sellised arstid, veterinaarid, keda me peame usaldama, sellepärast et tegelikult on ju nemad äh, kõige õigemad inimesed valima õiget äh, ravi loomadele. see tähendab seda, et me peame nende tööd lihtsustama ja ei tohi muuta raskemaks nende isikute elu, kes äh, kogu aeg äärmiselt eetiliselt tegutsevad me peame rõhutama ka seda, et tegelikult ei ole veterinaarturul saada piisavalt ravimeid. Neid ei jätku selleks, et loomade tervist tagada. Neid ei jätku kvaliteetseks raviks. meil on vaja rohkem kvaliteetset ravi ja vähem neid ravimeid, mis ei ole turustamisluba saanud. see tähendab seda, et meil tuleb tagada teadusuuringud veterinaarravimite sektoris meie raportöör on selles, meie raport on selles punktis äärmiselt ambitsioonikas ja ütleb, et meil oleks vaja teatud perioode, mille jooksul suunatakse rohkem tähelepanu neile ravimitele, mis on mõeldud väikesearvulistele liikidele ning neid ravimeid tuleks siis rohkem uurida mis puudutab halduskoormust, siis on ravimite järelevalve veel üheks probleemiks, eriti innovaatiliste ravimite turul. vastavalt komisjoni ettepanekule oleme me teinud mitmeid ettepanekuid selleks, et me saaksime luua uue ravimite järelevalvesüsteemi, mis oleks paindlikum ja tõhusam ning vähem bürokraatlik selline kiireloomuline menetlus peaks kaasa tooma selle, et laborid annavad kiiremini vastuseid äh, näiteks äh, siis, äh, kui on välja toodatud töötatud uus ravim. see töö peaks olema kvaliteetsem ning tagama ka suurema turvatunde loomakasvatajate seas. peale selle ootavad loomakasvatajad ja talunikud, et me lahendaksime nende praegused probleemid. see tekst on kõige olulisem just nimelt neile. Need õigusloomelised reeglid ei ole mõeldud selleks, et kedagi häbimärgistada, vaid mõeldud selleks, et loomakasvatajate elu oleks lihtsam. ma tahaksin veel kord öelda, et me tegime tööd koos põllumajandusinimestega komisjonis, koos talunikega ja meie eesmärgiks kindlasti ei ole suurendada halduskoormust, mis juba praegu on liiga suur. kokkuvõttes tahaksin ma öelda, et me soovime kaitsta loomade tervist ja seeläbi ka inimeste tervist võidelda antibiootikumiresistentsusega ning tõsta oma loomakasvatuse konkurentsivõimet ning samuti kaitsta veterinaarravimite turgu Euroopas. Need on eesmärgid, mis võivad mõnikord minna omavahel vastuollu, kuid oma raportis oleme me suutnud need eesmärgid kokku tuua. me loodame, et me ei kaota rohkem aega. Euroopa Parlament on valmis, nüüd on pall nõukogu väravas ja ma kuulan rõõmuga, mida ütlevad minu kolleegid. suur tänu! suur tänu, proua Kroostet! ma ei näe siin härra Tanaseskut, äh, teist raportööri ja seetõttu annan ma sõna volinik Andrik Autisele. suur tänu, lugupeetud president mul on väga hea meel, et mul on võimalik täna teiega rääkida veterinaarravimeid puudutavate õigusaktide ümbervaatamisest. veterinaarravimite õigusaktide eesmärk on teha veterinaarravimid kättesaadavamaks ning tugevdada Euroopa Liidu tegevust võitluses antibakteriaalsete ja antimikroopsete haigustega. ma tänan Euroopa Parlamenti tema panuse eest nagu te teate, on need mured, millest te räägite, ka eh, minule südameasjaks seitsmeteistkümnendal veebruaril võttis Keskkonnaasjade komisjon selle raporti suure enamusega vastu ning ma õnnitlen eh, siinkohal proua Grostetti tema suurepärase ja õigeaegse töö eest eh, veterinaarravimitega ning ka suurepärase koostöö eest Euroopa Komisjoniga. proua Grostetil õnnestus võita suur äh, toetus kolmekümne üheksa kompromissettepaneku asjus ning need kompromissettepanekud võtavad äh, selle ettepaneku põhisisuga kokku. komisjon on eriti tänulik selle eest, et need ettepanekud on äh, nii konstruktiivsed ja toovad välja suurepärased alternatiivid, näiteks veterinaarravimite märgistamisele, keskkonnariskide hindamisele, toodete harmoneerimisele, ravimijärelevalvele ning äh, Eh, kindlasti eh, eh, ka Euroopa Ravimiameti küsimusele. Euroopa Komisjon tervitab kõiki neid ettepanekuid sellepärast, et nad on kooskõlas meie esialgse ettepanekuga. lubage mul nüüd lühidalt rääkida ettepanekust, millega soovitakse muuta kahe tuhande neljanda aasta määrust meie eesmärgiks on äh, tsentral-, meie eesmärgiks oli tsentraliseerida veterinaarravimitele loa andmine. teiseseks eesmärgiks äh, oli läbi viia vajalikud äh, ja kohustuslikud kooskõlastused, mis on kohustuslikud sellepärast, et meil on Lissaboni leping. seitsmeteistkümnendal veebruaril võttis ENVI komisjon ähm, vastavad, vastava raporti vastu ning ma soovin siinkohal tänada ka härra Daneseskut, teist raportööri, kes eh, samuti saavutas komisjonis eh, raporti vastuvõtmise suure häälteenamusega. Euroopa Komisjon on väga rõõmus selle üle, et sedagi, eh, seda teistki raportit parandati ja võeti arvesse veterinaarravimite sektori spetsiifikat. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni koostöö nende kahe raporti osas on olnud lihtsalt suurepärane. loomulikult loomulikult soovime me, et see koostöö oleks ka edaspidi suurepärane ning et meil õnnestuks õigusakt võimalikult kiiresti vastu võtta. ma olen kindel, et esimesel lugemisel on juba võimalik saavutada kokkule-, kokkulepe, see on kahtlemata ka soovitatav tagajärg ning ma loodan, et tänane debatt aitab ka nõukogul oma tööd tulevikus teha kiiremini. lõpetuseks tahaksin ma öelda, et et võitlus antibiootikumide resistentsusega on minu jaoks väga oluline. ma loodan, et kõik liikmesriigid kavatsevad välja töötada tegevuskava antimikroopse resistentsuse vastu, kuivõrd tegemist on väga olulise teemaga loodetavasti suudame me lähematel kuudel luua ka AMR-i e, ehk antimikroobse resistentsuse vastase võrgustiku, mis aitaks kaasa nii loomtervise kui inimtervise parandamisele ning kindlasti ka keskkonnakaitsele. Euroopa Liidul on selles valdkonnas võtmeroll see ei puuduta mitte ainult Euroopa Liitu ennast, see puudutab tegelikult ka ülejäänud maailma ning teie konstruktiivne töö nende raportite alal aitab äh, kindlasti ka meid meie töös. tänan veel kord Euroopa Parlamenti nende kahe ettepaneku eest, tänan teid ka selle eest, et te jätkuvalt tunnete huvi veterinaarravimite teema vastu ning selle vastu, et võidelda antimikroopse resistentsusega. ma loodan väga, et Euroopa Parlament toetab meid kui äh, me võtame vastu kiireloomulised ja uued meetmed äh, AMR-i vastu ning äh, et need meetmed seejärel ka võimalikult kiiresti ellu rakenduvad. suur tänu mind kuulamast, jään ootama lugupeetud parlamendisaadikute seisukohti, aitäh! aitäh, härra volinik! härra Tanasescu nüüd, teine raportöör. mulțumesc, doamnă președinte Vreau să încep prin a spune că... Suur tänu, proua president. Alustuseks tuleb tunnistada, et ma tervitan komisjoni otsust eraldada meditsiinitoodete autoriseerimine äh, loomade ja inimeste puhul. veelgi enam, kui me räägime praegusest määrusest, siis komisjoni jaoks oli oluline muuta ka määrust seitsesada kakskümmend kuus aastast kaks tuhat neli. sellele oli vaja lisada uusi elemente, oli vaja muuta kõik ja, ja nüüd ei ole mitte ükski veterinaarravimite artikkel määruses sees Euroopa Ravimiamet endiselt vastutab keskse autoriseerimismenetluse eest inimravimite ja ka veterinaarravimite puhul. veelgi enam, see raport kinnitab ka asjaolu, et ka finantsmäärustikuga on kõik kooskõlas. nüüd on meil paigas kõik põhimõtted, tagamaks, et me saaksime selle agentuuri eelarvet hästi analüüsida pärast seda, kui ENVI komisjon meie raportit äh, suuresti toetas, peaks parlament äh, samuti olema tihedalt kaasatud äh, selle ameti maksude kontrollimisse, see on seotud ka ravimiohutusega seotud maksudega. me tervitame tööd, mida on tehtud ravimitele juurdepääsu valdkonnas, amet aga peab tegema tihedamat koostööd meditsiinitehnoloogia instituutidega, selleks, et koostöö paraneks ja teadusandmete vahetus oleks tõhusam. amet peaks ka edastama liikmesriikidele analüüsi inimravimite kohta, mida siis liikmesriigid vabatahtlikkuse korras saavad äh, seda kasutada kui nad otsustavad hindade või hüvitiste kohta üle, sest see teema on liikmesriikide pädevuses. mina olen kaasraportöör ja tahaksin tunnustada proua Krosteti tööd ning samuti tahaksin tänada kõiki kolleege hea koostöö eest. selle raportiga oleme me parandanud nende veterinaartoodete kasutamist. me oleme parandanud loomade ravi ning loonud parema võrgustiku, raamistiku teadusuuringuteks selles valdkonnas. tuleb parandada juurdepääsu nendele toodetele ning me soovime, et ravimite puhul oleks ka suurem valik. me tegeleme siin ka piiratud turgudega. veterinaarravimite ringlust tuleks liikmesriikides parandada läbi aut-, parema autoriseerimise, ning parema jaemüügisüsteemiga. Neid ravimeid võib müüa ka internetis, kui välja arvata mõningad ravimikategooriad. see on sarnane sellele, mis toimub inimravimite puhul. me saame toetada liikmesriike, näiteks ähm, online ähm, retseptide puhul, tõsi ta on, et suurem osa äh, sellistest antibiootikumidest äh, antakse ka loomadele, seda tuleks paremini reguleerida. tuleks ka keelata antibiootikumide profülaktiline kasutamine ennem haiguse puhkemist. tuleks ka leida teisi viise, kuidas loomi ravida, et võidelda antimikroopse resistentsuse vastu, kõigil on oma panus anda, liikmesriikide assotsiatsioonidel, veterinaaridel, talunikel ja tavakodanikel. suur tänu! nüüd põllumajanduskomisjoni nimel härra Selimovitš. aitäh, proua president! tahaksin tänada proua Krostetti eriti ning äh, samuti ka härra Tanasseskut. meile esitati peaaegu tuhat ükssada muudatusettepanekut, aga tänu raportööride suurele tööle saavutati, töötati välja ka väga head kompromissmuudatusettepanekud, meie arvates on see dokument väga oluline loomade heaolule ning see mõjub positiivselt ka keskkonnale ja rahvatervisele. me ei saa, suutsime siin äh, oluliselt mõjutada antibiootikumide kasutamist. ennetavat antibiootikumide kasutamist ei tohiks lubada. ma samuti äh, tuleks selgelt kehtestada reeglid retseptide väljastamiseks, et neid ei väljastataks mõttetult. ma arvan, et siin on saavutatud hea tasakaal äh, tarbijate huvide, looma heaolu, tööstuse kaitse vahel ning samuti on siin arvesse võetud seda, et eh, soovime rangemate reeglitega kaitsta eh, keskkonda ja vähendada antibiootikumide kasutamist. meil on vaja, et eh, ravimeid kasutataks nii, et ei ohustataks ei inimeste ega loomade tervist ega keskkonda. ma arvan, et me võiksime toetada seda paketti ning loodetavasti asuvad samale seisukohale ka teised kolleegid järgmisena ka põllumajanduskomisjoni nimel härra Poltšak. suur tänu, proua president. mul on ainult üks minut. siin juba räägiti Euroopa Ravimiametist, tahaksin tänada raportööri härra Tanaseskut selle eest, et ta nõustus paljude meie muudatusettepanekutega komisjonis. mul olid omad kõhklused komisjoni ettepaneku üle, mis puudutab selle struktuuri Euroopa Ravimiameti struktuuri ning seda, kuidas tasustatakse ekspertide tööd ning kas seda peaks tegema läbi rakendusaktide. tasud, mis eraldatakse ametile, tuleks heaks kiita kaasotsustusmenetluse käigus Euroopa Parlamendi poolt. nii palju siis härra Tamasescu raportist määruses viidatakse korduvalt veterinaarravimitele ja me üritame siin selgitada ka Euroopa Ravimiameti rolli. ja seda, kuidas selle tööd tsentraliseerida. uued meetmed peaks arvesse võtma veterinaarvaldkonna erisusi ning äh, tasud peaksid olema taskukohased. suur tänu, alustame nüüd tavaarutelu, kõigepealt fraktsioonide esindajad ja esimesena on nendest härra Tširio, kaks minutit. Eh, aitäh. kõigepealt tahaksin tänada kolleege, eriti proua Krostetti, töötasin temaga väga tihedalt koos pika aja jooksul, töötati läbi üüratu hulk muudatusettepanekuid ning minu arvates saavutatud kompromiss on hea. tahaksin teda selle eest tänada. märgiksin ka ära, et me räägime siin Euroopa ülesest määrustikust, mõned võib-olla kardavad, et et nüüd tulevad uued määrused veel juurde öö, äh, sellesse väga reguleeritud põllumajandusvaldkonda aga see raport, selle lähenemine on diameetriliselt teistsugune. võetud on arvesse olukorda koha peal ja seetõttu mingisugust lisahalduskoormat sellega ei kaasne, seetõttu otse vastupidi, reeglid on kasulikud, olukorda harmoneeritakse mõistetavalt üle Euroopa. tuleb ka ära märkida, et me räägime siin konkreetsemalt ka Äh, piimandussektorist. vähemalt Itaalias ja kindlasti ka teistes liikmesriikides on see sektor põlvili surutud. ning need meetmed peaksid olema kasulikud. uued standardid peaks olukorda dereguleerima nii, et olukord paraneb üle terve Euroopa Liidu ning saavutatakse võrdsed võimalused igal pool, kus toodetakse veiseliha või piima, on reeglid samasugused reegleid praegusel hetkel ei rakendata ellu ühtemoodi ning mõnel pool toodetakse odavamalt kui teisal ja see moonutab konkurentsi. meil on vaja saavutada võrdsed võimalused, samad reeglid kõigile, sellest võidaks kõik. see saadaks välja ka uue signaali meie talunikele, et me üritame neid toetada, mitte neid hüljata, sest äh, nad elavad praegu väga raskel ajal suur tänu, järgmisena proua Kadenbach, poolteist minutit. proua president, härra volinik, sellel nädalal juba võtsime vastu loomakaitseõigustiku, see on e ning nüüd räägime me esimesest sidemist äh, äh,, sidemest äh, loomakaitse ning üldise turvalisuse vahel ning nüüd toome välja ka ühised reeglid veterinaarravimite jaoks. minu arvates oleme meie siin proua äh, Krosteti ja variraportööridega üsna ühel meelel, ma olen väga tänulik selle üle, et töötati välja kompromissettepanekud, oluline on loomade ja inimeste tervist äh, ravimite puhul samavõrdselt silmas pidada tuleb tagada, et arstidele, äh, inimestele mõeldud ravimeid kasutatakse tõesti inimeste jaoks. me peame tagama, et igaüks, kes äh, retsepte välja äh, kirjutab, ei hakkaks liigselt selle pealt teenima, tuleb tagada, et jälgitakse väga rangeid reegleid, samu-, see kehtib ka internetikaubanduse kohta samas eh, tuleb eh, parandada ravimite kättesaadavust, tuleb para-, läheneda sellele innovatiivselt, see on väga oluline ka äh, antibiootikumide resistentsuse vastases võitluses. selles mõttes olen ma veendunud, et me oleme õigel teel ja loodetavasti hääletusel kiidetakse meie lähenemine heaks. suur tänu, härra Pieha, kaks minutit suur aitäh, proua Krusteti ja härra Tanasescu raportid on minu jaoks tervitatavad. ma samuti olen tänulik selle õhkkonna eest, milles otsiti kompromisse. ma siin peamiselt mõtlen tööle, mis on seotud keerulise protsessiga, saavutamaks eh, mitte üksnes eh, turvalisust loomatervise osas, vaid ka inimeste ja toiduohutuse ja keskkonnakaitse seisukohast. minu arvates tuleks turvalisust pidada prioriteetseks ja siin ma pean silmas selle erinevaid aspekte. et äh, ohutud oleksid ravimid nii loomadele kui ka inimestele ja tarvis on võidelda antimikrobikumi resistentsuse vastu. mehhanismid, äh, mis on mõeldud antibiootikumide kasutamise vähendamiseks, on samuti vajalikud. kommerts- äh, ja õiguslikud küsimused on samuti reguleeritud, näiteks mis puudutab äh, müügilubasid, äh, reklaamimise õigust. minu jaoks on tegemist oluliste sätetega, mis ei puuduta ainult veterinaartooteid. Äh, toodete reklaamimine internetis on suur väljakutse. Äh, tuleb silmas pidada ka olulist teemat, andmed. halb seadusandlus võib hakata pärssima ka innovatsiooni, siis veel üks asi, ma ei saa nõustuda mõningate muudatustega raportis, eriti viited homöopaatilistele ravimitele. siin tundub, et teoloogia on seotud ülimuslikus teaduse ees, teaduslikult ei ole rangeid tõendeid homöopaatia edukuse kohta ma ei tea, kas äh, loomad on sarnased inimestega, aga ma ei usu, et platseeboefekt loomade puhul toimib. Äh, teile on sinise kaardi küsimus, kas te aktsepteerite härra Saanilt sinise kaardi küsimus? jah, palun, olen nõus. palun kolmkümmend sekundit küsimuseks. suur aitäh. ma ise usun samuti, et äh, need raportid on hästi koostatud, aga küsimus tuleviku kohta, kas te võiksite toetada ideed, et Euroopa Parlament mingil hetkel äh, teeks tihedamat koostööd Euroopa Ravimiametiga mõlemad institutsioonid, Euroopa Parlament ja Euroopa Ravimiamet on juba osa sellest menetlusest, nii et äh, teatud mõttes ma mõistan, et tarvis on ühist lähenemist äh, veterinaar- ja inimravimitele, aga paljudes riikides on ravimiametid, mis tegelevad mõlemate toodetega nii et kindlasti ma pooldaksin seda koostööd. järgmiseks äh, proua Maisner. aitäh, proua president, kõigepealt tahaksin mõlemat raportööri, härra Tanaseskut ja proua Krostetit tänada. tõsi ta on, et mõlema raportiga parandatakse meie õigusloomet, kui me räägime äh, antibiootikumide resistentsuse kontekstist. härra Tanatsesku raport tõesti äh, eraldab inim- ja loomaravimid, see on täiesti mõistlik, äh, siin võetakse arvesse ka Lissaboni lepingut, äh, kus me Euroopa Ravimiameti puhul omame kaasotsustusõigust, samuti on väga oluline proua Krosteti raport, tõsi ta on, et profülaktika, metafülaktika ja kaubandusega tuleb tõsisemalt tegeleda üldiselt ei tohiks profülaktilist äh, antibiootikumide kasutamist lubada. Äh, neid võiks lubada siis, kui näiteks äh, ees ootab operatsioon või midagi sarnast. oluline on ka minu arvates see kaskaadisüsteem, et teatud antibiootikumed peaks jääma ainult inimeste jaoks ja siis öö, on siin ka öeldud, et äh, kui äh, mõni, mõnes liikmesriigis ei ole mõningad äh, ravimid lubatud, siis võib pöörduda teise riigi veterinaaride poole, see peaks olema ka lubatud, aga loomulikult me tuleks loomade puhul ka tasu, kasutada neid antibiootikume, mis teatud loomade jaoks mõeldud on. siis see homeopaatiliste ravimite küsimus, ma ei tea, kas see on teaduslikult tõestatud või mitte, aga selle kasutamisel, nende kasutamisel on olnud väga positiivseid ehm, tagajärgi, me peaksime lubama kõike, mis aitavad parandada loomade heaolu ehm, ja vältida liigset antibiootikumide kasutamist. suur tänu, proua Küllonen, poolteist minutit. arvamuse puhemees. suur tänu kõigepealt tahaksin ma tänada raportööre ja ka kõiki kolleege meie pikaajalise ja väga hea koostöö eest. kui me puhume kui me räägime veterinaarravimitest, siis räägime me igal juhul antibiootikumidest. see on äh, täiesti vältimatu. me peame meeles pidama ka seda, et me räägime siin sellest, äh, kui hästi on veterinaartooted saadaval ning me räägime ka konkurentsivõimest ja innovatsioonist selles äh, raportis räägitakse sellest, et antibiootikume ei tohiks kergekäeliselt määrata, neid ei tohiks ka niisama müüa ja äh, komisjoni esialgne ettepanek oleks toonud kaasa selle, et äh, liikmesriigid ei saaks ise öelda, millised on antimikroopsete ravimite kasutamise piirid. see aga oleks mitmes riigis, näiteks Soomes, probleemiks suur tänu selle eest, et meil õnnestus see küsimus lahendada ning et Soomel või teistel liikmesriikidel on nüüd õigus kasutada ka rangemaid kriteeriumeid, kui nad seda tahavad. Soomes ja teistes liikmesriikides kasutatakse antibiootikume loomade raviks, need ravimid kirjutavad välja veterinaarid ning kuna Soomes on väga ähm, range, ranged kontrollid, siis ei ole meie loomalihas ka antibiootikumide jääke. loodetavasti, äh, tähendab kindlasti võime me olla kindlad, et ka edaspidi saab Soome tegutseda nii nagu seni. ma tänan veel kord äh, kõiki raportööre ja kõiki kolleege ning ütlen, et hästi koheldud loomad ja hea tervisega loomad on meie kõigi jaoks väga olulised, suur tänu! kolleeg Oisling, poolteist minutit. kõigepealt tahaksin ka tänada raportööre suurepärase koostöö eest, oleme tõesti komisjoni ettepanekut paremaks muutnud, tuleb tunnistada. sooviksin ka tunnistada, et jah, me pidime veel läbi rääkima, sest äh, teatud tingimused olid meile vastuvõetamatud, äh, veterinaarias kasutatakse liiga palju antibiootikume ning see on vastuvõetamatu. meil on resistentsuse probleem, kakskümmend kuus tuhat surma on Euroopas äh, selle resistentsuse tõttu juba. seetõttu on meil vaja profülaktikast ja metafülaktikast rääkida ei tohiks kasutada tervete loomade puhul antibiootikumid, sest see probleem järjest süveneb. me peame kasutama järjest rohkem vähem antibiootikume, minu arvates on see ääretult tähtis. me peaksime ka reservantibiootikumidest rääkima. Nende puhul, mis on normaalse meditsiini jaoks valmistatud, ei tohi mingisuguseid kompromisse teha Euroopas on ka probleeme andmete kogumisega ning samuti peame uurima, millised on antibiootikumide kasutamise mõjud keskkonnale. üks asi veel, ECR-i kolleeg kahjuks läks juba ära, aga me ei tohiks homöopaatia ravimeid diskrimineerida, me, me peaksime neid tunnustama, nad võivad olla tõesti alternatiiviks antibiootikumidele. seetõttu palun kiitke heaks ka vastav muudatusettepanek, aitäh! suur tänu, härra Pedicini, poolteist minutit. aitäh! ma arvan, et Henvi komisjoni heaks kiidetud tekst on hea ja tahan tänada proua Krostetti, sest ta on võimaldanud teha muudatusettepanekuid, mis tõesti aitasid raportit paremaks muuta. korduvalt on rõhutatud, et selle raporti peamine eesmärk on ergutada konkurentsi ja parandada siseturu toimimist. me leiame, et tarvis on erinevat lähenemist, me peame kaitsma prioriteetsena nii loomade kui ka inimeste tervist ja seetõttu on oluline võidelda antibiootikumi resistentsusega nii veterinaar- kui ka inimravimite puhul. ja hea meel on näha, et keelustatakse antibiootikumide profülaktiline kasutamine ja ravimise eesmärgil saab ainult haigetele loomadele neid anda. tarvis on ähm, võidelda ka farmaatsiamonopolide ja autoriõigusega. tuleb tagada, et äh, saab läbi viia korralikke teadusuuringuid äh, ja omistada patente, nii et äh, tuleks rohkem veterinaarravimeid. räägitakse kaheksateistkümnest, kahekümnest aastast piiratud kasutuse perioodist ja see kahjustab eriti VKE-sid. piiratud juurdepääs geneeriliste ravimitele on problemaatiline nii inim- kui ka loomatervise seisukohast. aitäh, proua Tornano, poolteist minutit. lugupeetud president, suur tänu teile! pärast pikki läbirääkimisi, mille proua Krostet, meil kolleeg, läbi viis ja mille eest ma teda tänan, jõudsime me konsensusele aga sellest hoolimata peame me nüüd debatti selle väga delikaatse teksti üle. kuigi meil on äh, kompromiss, on mul siiski ka mõned reservatsioonid. esiteks äh, ei tohiks toiduks kasutada neid loomi, kellega on läbi viidud mingisugused kliinilised katsed. sellepärast, et see kujutab endast lisariski. aga toiduohutuse seisukohast ei tohi seda lisa, seda lubada. peale selle peavad veterinaarravimid andma meile selge eelise. internetist ei tohiks olla võimalik äh, osta äh, retseptiravimeid. meil on vaja teatud ohutusmeetmeid, mis aitaksid tagada veterinaarsektori ohutuse peale selle tuleb meil rohkem kaitsta loomaarste, sest just, just nimelt loomaarstide töö tõttu on Prantsusmaal antibiootikumide kasutamine veterinaarias vähenenud. peale selle ei ole meil võimalik praegu või piisavalt võidelda võltsravimitega ma leian, et äh, tegelikult peaksid äh, loomi ravima ainult äh, veterinaarid, mitte aga teised eksperdid. me oleme ju läbi elanud väga tõsise toiduainete kriisi, mis on just nimelt seotud veterinaarravimitega ja seetõttu on meil vaja paremat ravimite järelevalvet, aitäh. aitäh, härra Liise. kaks minutit suur tänu, proua president, härra volinik, armsad kolleegid. tahaksin tunnustada mõli, mõlemat raportööri, eriti proua Krosteti ning teha neile suure komplimendi, tegemist oli väga suure ja tehnilise öö, tööga ning tulemus oli väga hea. Rap-, raportid olid väga head ning need tuleks suure häälteenamusega vastu võtta. tahaksin rääkida antibiootikumide resistentsusest, komisjoni ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni kohaselt sureb igal aastal kakskümmend viis tuhat inimest, sest on tekkinud äh, antibiootikumide resistentsus ja ühe, ükski ravim enam ei aita. me peame äh, siin äh, tegelema just veterinaariaga, räägin hiljem ka tavameditsiinist, aga eelkõige keskenduma peame veterinaariale äh, kakssada nelikümmend viis ja kakssada nelikümmend kuus muudatusettepanekud on siin väga olulised. Need puudutavad seda, et me ei peaks piirama ainult antibiootikumide kasutamist, sellest räägib juba komisjoni ettepanek, vaid me peame ka eh, keht-, eh, kuulutama, millised on tagajärjed, kui mõni riik rohkem antibiootikume kasutab tuleb tagada, eh, et kui soovitakse antibiootikumi preventiivseks eh, eesmärgiks, siis veterinaar ka selgit-, selgitab, kuidas näiteks hügieeni või muude meetmete kaudu on võimalik sama tulemust saavutada. nüüd paar sõna tavameditsiinist. kui kakskümmend viis tuhat inimest igal aastal sureb, siis peame vaatama ka inimmeditsiini endiselt on ka siin probleeme, haiglates on hügieeniga probleeme, meil on vaja ka innovatsiooni, innovatsiooni. meil on juba antibiootikumide resistentsus olemas, antibiootikume piisavalt ei, ei ole, rõhutaksin siin muudatusettepanekut kakskümmend kaks, et meil ei ole vaja innovatsiooni mitte ainult veterinaarias, ka, vaid ka tavameditsiinis, ootan komisjoni ettepanekuid ka selle kohta, aitäh! suur tänu, proua Borsan, poolteist minutit. aitäh, kallid kolleegid. selles määruses määratletakse suhted äh, veterinaarravimite turustamise ja müügilubadega. tahaksin eeskätt puudutada antimikroobikumi resistentsust. tähtis on, et keelustataks teatud antibiootikumide kasutamine veterinaarsektoris, et neid saaks kasutada inimtervise otstarbel. aga see peab olema tagasiulatuva jõuga ja hõlmama ka kohustust turult tagasi võtta need antibiootikumid, mis juba on müügil oluline on siduda antibiootikumide kasutamine pädevat erinevate isikute poolt välja antud retseptidega, see kõik on äh, rahva tervise huvides, äh, sealhulgas ka internetis ravimite, antibiootikumide müügi keelamine. ja antibiootikumide küsimust äh, tuleb läheneda nii-öelda ühtse tervise lähenemise raames. tulevased põlvkonnad võivad mõelda, miks me oleme kasumi nimel äh, nurja ajanud ühe suurema meditsiinilise ettevõtmise. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, see ettepanek on äh, tasakaalustatud, see aitab kaasa nii inimeste kui loomade tervise paremale kaitsele. suur tänu, Rapelma Curling, üks minut järgmiseks. aitäh! suur osa parlamentaarsest arutelust ja arutelust avalikkusega on puudutanud antimikroobikumi resistentsust. see on muidugi asjakohane ja ma tervitan raportööri lähenemisviisi, mis puudutab kasutamise piiramist profülaktilisel eesmärgil, aga siin raportis on ka muid asju ja eriti tahaksin tänada raportööri ja variraportööride meeskonda, et te olete kuulanud Ühendkuningriigi üleskutseid, kus me oleme eh, palunud kaaluda meie pikaajalist eh, praktikat, mis puudutab spetsiaalselt kvalifitseeritud isikute kasutamist. ma tervitan seda paindlikkust. ühtne lahendus ei toimi alati kõikide jaoks, eriti arvestades äh, ka Ühendkuningriigi puhul referendumi tausta, minu jaoks annab see võimaluse edastada positiivne sõnum ja äh, paluksin kolleegidel mitte hääletada äh, uuesti üles tõstetud GM keelamise muudatuse poolt. see võtaks ära mitmed äh, tooted turult, see on väga äh, ohtlik tee. aitäh. suur tänu. proua Huitema, palun. härra Huitema. dank u wel voorzitter beste commissaris beste collega's suur aitäh volinik, kallid kolleegid. OECD prognoosid ütlevad et, et äh, kuuskümmend seitse protsenti kasvab antibiootikumide kasutamine nii veterinaar- kui ka inimotstarbeks. see oleks aga vastutustundetu äh, kasutada profülaktilisel eesmärgil antibiootikume äh, ja uute vaktsiinide ja ravimite toomine on absoluutselt vajalik. tehnoloogia, millega on loodud insuliin diabeedikute jaoks, näiteks mõningatel puhkudel on GMO ravimid vaid ainus valik. katsed seda takistada seavad ohtu loomade tervise, aga ka inimeste tervise ja sellel ei ole mingit põhjendust, aitäh. suur tänu härra Viegas, üks minut. aitäh. käesolev määrus sisaldab positiivseid elemente, mis tagavad tõhusate ohutute veterinaarravimite tarnimise ja tähtis on antimikroobikumi resistentsuse vastu võitlemine ja samas mõnes aspektis minnakse liiga kaugele ja võimaldatakse rahvusvahelistel firmadel äh, saada privileege ja oleks võidud minna kaugemale äh, tsentraliseeritud lähenemisele keskendumise asemel. rahvusvahelised firmad keskenduvad vaid turgudele, mis on neile kasumlikud, äh, aga saaks vastust vastutustundlikule ravimite kasutusele on seotud ka põllumajandusega seotud probleemid. proua Scott Carter, palun üks minut. seos äh, antibiootikumide kasutamisega põllumajandusettevõtetega toodi välja Liam Donaldsoni poolt äh, Ühendkuningriigi peaveterinaari poolt. Äh, igasugune äh, loomade puhul äh, antibiootikumide kasutamine tähendab tulevaste patsientide jaoks surmaotsust. antibiootikumi resistentsus levib ja seetõttu poliitikud peavad rangelt reguleerima nende kasutamist nii inimeste kui loomade puhul antibiootikumeid võib välja kirjutada kõikidele põllumajandusloomadele, kui üks loom on haige. ja ka seda juhul, kui loom ei ole hetkel ise haige. rohelistena äh, leiame me, et antibiootikumide äh, kasutamine ei saa asendada head äh, loomade eest hoolitsemist. kui loomad on liiga teadalt äh, lautades näiteks, siis äh, ka see kindlasti kahjustab nende tervist. nii et on tarvis paremaid loomapidamistavasid, aga vähendada ka nõudlust antibiootikumide järele. suur tänu, proua Reed, üks minut. proua juhataja, me leiame, et äh, veterinaarravimite vastutustundlik kasutamine on Ühendkuningriigis on väga oluline, eriti see, mis puudutab kariloomi ja kõrge toiduohutuse, loomatervise ja heaolu tase on tähtis, aga ma ei usu, et veterinaarravimeid peaks kasutama äh, tulemuslikkuse parandamiseks või kompenseerimaks äh, halba loomade eest hoolitsemist. ja kõiki ravimeid, ennekõike antibiootikume tuleks kasutada ettevaatlikult ja vastavalt tingimustele. praegune Euroopa Liidu seadusandlus, mis jõustus kaks tuhat üks kuni kaks tuhat neli on tekitanud Ühendkuningriigile terve rea probleeme. esiteks äh, suured kulud ja halduskoormuse ja seepärast me oleme vastu uue reguleeriva raamistiku kehtestamisele, mis meie arvates oleks sama kahjulik nagu eelmine. Äh, me leiame, et ainult Ühendkuningriigi valitsus peaks saama äh, seda valdkonda reguleerida ja pärast Brexitit see saab ka nii olema Äh, suur tänu, proua Kaldiini, üks minut. aitäh, tahaksin samuti tänada kahte raportööri. proua Korstet on teinud suurepärast tööd ja paljud kolleegid on andnud omapoolse panuse. homme me hääletame ja tegemist on olulise sammuga muutmaks Äh, ravimitele müügiloa andmise protsessi. me hääletame ka mitmeid muudatusettepanekuid ja see peaks võimaldama meil astuda esimese sammu, et drastiliselt vähendada aega äh, loa andmisest turule jõudmiseni. Äh, paljudel turgudel on probleem just sellega, et äh, ravimite turule jõudmine võtab pikka aega. Äh, ja antud juhul saab olema üks süsteem kahekümne kaheksa riigi puhuks kahekümne kaheksa eraldi süsteemi asemel, see on positiivne. kolleegid kindlasti teavad, et äh, meil on olnud näiteid, näiteks rinnavähi ravim, mis oli standardravim ja see oli ka Maailma Terviseorganisatsiooni nimekirjades eh, ravimite kohta, mis peaksid kõikides riikides kättesaadavad olema, aga nii see ei olnud. mõnedes eh, riikides ei oldud valmis selle eest eh, maksma ja mõnedes riikides kulus kümme aastat, enne kui see ravim kättesaadavaks sai. aitäh, proua Melior, üks minut suur tänu, proua president, äh, härra volinik, daamid ja härrad. täna räägime väga olulisest teemast. nagu juba korduvalt on öeldud, äh, on ka minu jaoks kõige tähtsam äh, see antibiootikumide teema. tuleb selgelt öelda, et antibiootikumid ei asenda halba, ei asenda head loomade eest hoolitsemist reservantibiootikumid, reserv on siin see võtmesõna, need peaksid olema reserveeritud äh, inimmeditsiini jaoks. Äh, pea, äh, selle määrusega kehtestatakse ka põhjalik seiresüsteem, liikmesriigid peavad selgelt määratlema, milliseid antibiootikume kus kasutatakse, ma tahaksin tänada ka raportööri selle eest, et me võtame arvesse siin ka mõjusid keskkonnale. ning et me vaatame nüüd täpsemalt ka seda, millised on olnud keskkonnamõjud ja mida me ette saame võtta. suur tänu teile kõigile, minu arvates oleme me astunud väga olulise sammu öö, parema veterinaaria suunas. aitäh, härra Pelder, üks minut. voorzitter suur tänu variraportöörina mm, põllumajanduskomisjonis ma leian, et see on väga oluline raport veterinaarravimite kohta. tähtis on, et meil oleks korralik õiguslik raamistik ja me saaksime välja töötada uusi ravimeid kaitseperioodid peavad olema adekvaatsed, nagu raportöör ütleb, samuti tuleb leevendada halduskoormust, nii et oleks võimalik ettevõtetel eh, saada müügilube detsentraliseeritult ja tegutseda tõhusalt. Eh, suureks probleemiks on antibiootikumide profülaktiline kasutamine ja peame sellega ühiselt võitlema ning ühist lähenemisviisi on siin tekstis äh, rõhutatud, see on väga hea. Äh, mõnedes liikmesriikides on samuti vähenenud antibiootikumide kasutamine, ka see on tervitatav, aga me peame tegema sellest üldise eesmärgi. Äh, selleks, et äh, meil saaks olla tõhus poliitika, mis annab ka tulemusi. aitäh, härra Federli, üks minut. suur aitäh, juhataja. täna me astume suure sammu pikas võitluses. Äh, mainiksin Mart Polsonit äh, liberaalidest ja kolleeg Olsonit, äh, kes juba üheksakümnendatel alustasid seda võitlust. kui me räägime Euroopa tasandi lisandväärtusest, siis arvan, et praktiliselt kõik fraktsioonid siin tervitavad seda ja äh, siin on ka seos äh, ravimsöödaga, see arutlemist toimub hiljem antibiootikumid äh, on aidanud muuta mitmed haigused ravitavaks, mis varem olid surmavad, aga me peame võitlema resistentsuse vastu mis endiselt tekitab surmi. ja just see oleks Euroopa tasandil lisandväärtus, mida selline seadusandlus pakub. suur tänu, härra Lints, poolteist minutit. <clears throat> proua president, härra volinik, kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada raportööri proua Krostetti. minu arvates koostas ta väga hea raporti. kolleegid, toimivate ravimite kättesaadavuse tagamine loomadele ja antibiootikumi resistentsuse vältimine on kaks peamist teemat siin. minu arvates on võimalik mõlemad saavutada. meil on vaja tugevdada teadustööd ja innovatsiooni ning tuleb oluliselt piirata antibiootikumide kasutamist. profülaktiliselt tuleks kasutada antibiootikume miinimummääral võib-olla tuleks sellest täiesti loobuda ning loomulikult tuleb koostada ka komisjoni poolt ka reserv antibiootikumide nimekiri. selleks, et, et tagada toimiv süsteem, tuleks kaaluda võib-olla ka alternatiivseid teraapiaid, näiteks homöopaatiline ravi võib mängida olulist rolli, paljud teised toetasid seda, kuigi mitte ECR-i kolleeg. antibiootikumid äh, resistentsuse puhul võib homöopaatia olla hea alternatiiv. seetõttu võiks olla selle jaoks kergem registreerimisprotsess. minu arvates äh, on äh, mo-, moodustavad äh, need kaks teemat ühise paketi, seetõttu ma arvan, et siinne lähenemine on õige, me tugevdame siin veterinaaride äh, Äh, rolli, äh, mis samuti tuleb olukorra parandamine kasuks, aitäh. proua Kuteland, üks minut. suur tänu. suurem antibiootikumi resistentsus on väga suur probleem, millest me ei ole siiani piisavalt rääkinud. seetõttu on käesolev raport samm õiges suunas infektsioonid, mis tekivad bakteriresistentssuse tõttu, on järjest raskemini ravitamad. tihti näeme me ka fataalseid tagajärgi. liiga vara sündinud lapsed, vanurid, nemad on kõige suuremas ohus. seetõttu on meil vaja Euroopa tasandil tugevat regulatsiooni, mille abil võidelda antimikroopse resistentsusega nii loomade kui inimeste puhul me peame sellest väga selgelt rääkima. ei ole vaja rutiinselt kasutada antibiootikume, teha seda lihtsalt igaks juhuks. terved loomad ei tohiks ravimeid võtta. ravimeid tohiks anda ainult loomadele, kes tegelikult ka neid vajavad ning seetõttu on käesolev õigusakt samm õiges suunas. me peame keelustama profülaktiliste antibiootikumide kasutamine, kasutamise. aitäh, proua Juuso, poolteist minutit suur tänu, proua president, proua volinik. ma tänan ka kolleeg, kolleegi proua Krostetti suurepärase töö eest. tõepoolest, tema raportile esitati tohutu hulk parandusettepanekuid, kuid proua Krosteti konstruktiivne ehm, töö viis selleni, et meil on nüüd palju vähem kompromisse. me peame tegema vahet erinevatel ravimeetoditel on äh, ravi, kontrollravi ja profülaktiline ravi. Need on erinevad asjad, samuti tuleb meil vähendada halduskoormust. ning ometi tagada, et meil oleks sobiv ravimipoliitika ja garantiid, mis tagavad ravimi ohutuse veterinaarravimite puhul peame me kindlasti kõigist neist teemadest rääkima ning leidma sobiva lahenduse erinevate haiguste jaoks, mis ennekõike ohustavad äh, väikesearvulisi liike. Need liigid vajavad just neile määratud äh, ravimeid ja seetõttu on meil vaja rohkem teadusuuringuid ja innovatsiooni. väga tihti tuleb mõelda ka sellele, et veterinaararstidel ei ole ehk piisavalt võimalust ravimeid välja kirjutada. loomaarstid peavad aga saama välja kirjutada ka neid ravimeid, mida apteek ei ole soovitanud. ja sealjuures ei tohi nad kasutada inimravimeid, välja arvatud juhul, kui see on tõesti viimane võimalus, aitäh. aitäh ka teile ja proua Šaldemuuse üks minut suur tänu. ma tänan ka raportööri. tema töö on tõepoolest suurepärane. ma toetan seda kogu südamest ja homme me siis hääletame veterinaarravimeid puudutava teksti üle. mul on väga hea meel, et me esimest korda tõesti tõsiselt räägime antimikroopsest äh, resistentsusest, et me võtame vastu vastava Euroopa õigusakti. see on ka väga oluline, sest igal aastal sureb kakskümmend viis tuhat inimest äh, just nimelt äh, antibiootikumi resistentsete bakterite tõttu, nii et neid ei olegi võimalik ravida. see probleem on tekkinud muuhulgas ka sellest, et põllumajanduses kasutatakse antibiootikume liiga palju. seega on see õigusakt samm õiges suunas me asume keelama profülaktilisi antibiootikume. me keelame antibiootikumide määramise tervetele loomadele, ainult haige loom võib saada ravimeid. mina tegelikult keelaksin ära ka selle, et äh, loomaarstid hakkavad, et loomaarstid ise müüvad neid ravimeid, mida nad välja kirjutavad. praegu me selleni ei jõua, kuid loodetavasti edaspidi jõuame ning siis saame me AMR-iga tõesti võidelda. aitäh, härra Vanden Kendel, ääre poolteist minutit voorzitter, commissaris. lugupeetud president, lugupeetud volinik, kolleegid. ma tänan raportööri suurepärase töö eest. tähtis on äh, teada, et see töö aitab turgu korrastada ja muudab äh, selle tõhusamaks aga lisaks tuleb meil võidelda ka antibakteriaalse resistentsusega. kui antibiootikume kasutada ka tervete loomade puhul, siis tekibki antibiootikumi resistentsus ning see on väga halb. meil on vaja sellisel juhul välja töötada uued antibiootikumid, mis mõjuksid. kõik leiavad, et antibiootikume tuleb kasutada vähem, aga ei saa neid ju ka täiesti ära keelata, see läheks liiga kaugele oluline on see, et äh, me kasutaksime antibiootikume ettevaatlikult ja vastutustundlikult. selles raportis tuuakse välja väga õige lähenemisviis ning öeldakse, et antibiootikumid tuleb keelata teatud juhtudel. tegemist on suurepärase raporti ja väga hea algatusega. me ei tohiks ise luua selliseid olukordi, mis tekitavad veelgi suuremat antibiootikumi resistentsust. me peame käituma ratsionaalselt, äh, fokusseeritult ning antibiootikume edaspidi kasutama vaid siis, kui need on tõesti hädavajalikud. erandite nimekirja peaksid koostama Euroopa Ravimiameti töötajad, sellepärast et nende soovitused põhineksid teadusel, aitäh! aitäh ja nüüd äh, proua Aguilera Garcia. suur tänu, lugupeetud president ma tahaksin omalt poolt samuti õnnitleda raportööri proua Krostetti ja kindlasti ka härra Tänes Seeskut, nad on teinud suurepärast tööd. üldiselt võib öelda, et nende ülesanne on õnnestunud väga hästi, võttes arvesse, kui keeruline see oli. tegemist on ju väga tehnilise määrusega ning mul on väga hea meel ka praeguse debati üle ravimite vastutustundlik kasutamine on teema, mida arutati ka põllumajanduskomisjonis. see on väga selgelt seotud veterinaarravimite ja ka loomasöödaga, mis sisaldab ravimeid. meil on vaja leida veterinaarravimite jaoks kõige sobivam regulatsioon. tuleval nädalal räägitakse põllumajanduskomisjonis sellest teemast uuesti tihti on loomaarstidel ka väga raske loomseid ravimeid üldse saada ning seetõttu on mul hea meel, et me oleme jõudnud nüüd sellise tekstini ning et arvestati ka Keskkonnakomisjoni ettepanekuid. aitäh, me läheme edasi vaba mikrofoniga ning sõna saab esimene kõneleja. suur tänu, lugupeetud president. antimikroobne resistentsus on väga oluline rahvatervise probleem kogu Euroopa Liidus. seetõttu peame me kasutama iga võimalust, et sellega võidelda. me peame kasutama kõiki käesolevaid meetmeid, kõiki kättesaadavaid meetmeid, et sellega võidelda. ma õnnitlen raportööri selle eest, et ta on olnud ambitsioonikam kui komisjon ning et ta on selles raportis teinud tõsiseid jõupingutusi ja kasutanud ära meie praegust võimalust midagi ette võtta sellega oleme astunud suure sammu edasi võitluses äh, antimikroobse resistentsuse vastu Euroopa Liidus. igal aastal sureb selle probleemi tõttu kakskümmend viis tuhat inimest. rahvatervise sektorile läheb see maksma väga suure summa. me peame oma tööd jätkama. teha on veel palju, aga me oleme astunud sammu õiges suunas ning seetõttu ühinen ma kolleegidega, kes on raportööri õnnitlenud ja tänanud. ka mina tänan teda. aitäh, härra Devassi, proua Devassi. suur tänu teile, lugupeetud president ning palju õnne proua Krostetile, kes on teinud ära väga suure töö. proua Krostet oli väga avatud ja ütles, et äh, antibakteriaal-, antibakteriaalset resistentsust tuleb äh, piirata. antibiootikumide kasutamise ja bakterite leviku vahel on selge seos. seetõttu on väga hea, et me keelame antibiootikumide müügi internetis antibiootikumide kasutamise profülaktikaks et me paremini järgime seda, jälgime seda, kuidas antibiootikume kasutatakse ning et ravimit võib anda ainult haigele loomale. peale selle on olemas ka inimravimid ehk nõndanimetatud reservantibiootikumid. ma tahaksin omalt poolt öelda paari asja. me peame tutvustama ka alternatiive. loomulikult võib öelda, et antibiootikume tuleb kasutada vähem, aga siis tuleks ka öelda nagu Martin Osling on olnud, öelnud, et on alternatiive, näiteks homöopaatilisi ravimeid. teadusuuringud äh, on rääkinud ju erinevatest teraapiatest. näiteks äh, loomakasvatuses erineb tihti, esineb tihti salmonellat ja selle vastu võitlemiseks on ka teisi vahendeid kui antibiootikumid. peale selle äh, levivad bakterid niiskes keskkonnas ja äh, niiskes keskkonnas on samas väga raske kasutada ka antibiootikume ja teisi äh, kindlaid ravimeid ette. härra Caputo, suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud volinik. õiguslik raamistik vajab äh, veterinaarravimite koha pealt juba ammu muutmist siseturul ei ole antibiootikume piisavalt äh, saada, teadusuuringuid ei ole, innovatsiooni ei ole, sest selleks ei ole piisavat äh, motivatsiooni. raportis tuuakse välja erinevad vajadused ja puudused, räägitakse antimikroopsest ja antibakteriaalsest resistentsusest ning esitatakse liikmesriikidele juhised antibiootikumide ettevaatlikumaks ja paremaks kasutamiseks. meil on vaja rohkem infot selle kohta, kuidas antibiootikume kasutada meil on vaja vastavuskriteeriumid, mille abil hinnata, kuidas antibiootikume üldiselt äh, kasutatakse, muuhulgas äh, profülaktikaks. meil on vaja tagada, et äh, teatud ravimid oleksid reservis ja et neid saaks kasutada ainult inimeste raviks. ka nii saab veterinaarravimite liigset kasutamist piirata. peale selle tuleb tagada, et antibiootikumid loomses ravis oleksid alati välja kirjutatud loomaarsti poolt meil on vaja ühtset tervishoiualast lähenemist, mis puudutaks nii loomtervist kui, äh, kui inimtervist. suur tänu, lugupeetud äh, härra president, ka mina tahaksin rääkida veterinaarravimitest ning sellest, et mõnikord kasutatakse loomade ravis inimravimeid, mis kahjustab inimtervist. veterinaartoodete puhul tuleb selgelt lahti siduda veterinaarravimid ja inimravimid, sellepärast et inimtervis ja loomtervis on kaks väga erinevat asja. aga samas on ka loomad, loom, on olemas väga palju erinevaid loomaliike ning seetõttu on veterinaarravimite turg fragmenteeritud. loomad muidugi vajavad antibiootikume teatud haiguste puhul, sest muidu need haigused ägenevad veelgi. farmaatsiatööstus peab tagama, et turule jõudvad ravimid ei kahjusta inimtervist ja ei kahjusta ka loomtervist. seega tuleb vältida seda, et loomad kasutaksid äh, inimravimeid. härra Puhner, suur tänu, proua president, ma olen väga tänulik et nüüd äh, tegeleme me lõpuks antibiootikumi resistentsusega. tuletaksin meelde, Saksamaal on umbes kaheksakümmend kaheksa protsenti lihast, mida müüakse öö, äh, antibiootikumi resistentsete bakteritega öö, äh, koormatud meil on vaja aga nendele sadadele tuhandetele haigetele loomadele ikkagi õigeid antibiootikume. seega mul on palve, palun minu arvates homme võtame selle väga hea määruse vastu mõtleme aga ka selle peale, et meil on väga raske tulevikus ka selle uue määruse reegleid ellu rakendada. suur tänu, sellega on vaba mikrofon läbi äh,. volinik Andrei Kaitis, palun. suur tänu, proua president. auväärsed saadikud, te juba kuulsite minu selgitust, kus ma tutvustasin komisjoni kavasid selle uue veterinaarravimite määrusega seoses kuulasin ära teie seisukohad suure huviga. oluline on jõuda kokkuleppele nendes uutes reeglites, tagamaks äh, veterinaarravimite kättesaadavus, samas tuleb mõista ka rahvatervisele tul-, äh, tekitatavat ohtu antimikroobse resistentsuse poolt. komisjon mõistab neid ohtusid ja, ja leiab, et suurem osa teie muudatusettepanekud on mõistlikud. tervitan muudatusettepanekut ka, mis kehtestaks profülaktika jaoks selged reeglid. profülaktiline kasutamine peaks ole, piirduma ainult üksikloomadega ning selle peaks ette kirjutama ainult veterinaari poolt metafülaktiline ravi peaks olema samuti eh, kasutatav ainult haige looma puhul. kindlasti toimuvad meil eh, triloogi ajal väga huvitavad arutelud veel ja loodetavasti minnakse üksikasja, asjadesse. mainiti ka innovatsiooni uute innovatiivsete ravimeetodite kasutamine on ääretult tähtis meie kõigi jaoks. innovatsioon, veterinaarravimitele juurdepääs, eh, Ravimiameti teema ning rahvatervis ei ole üksteisega vastuolus. otse vastupidi, nii saame me kõige paremini parandada rahva tervist. ma olen ka kindel, et peame läbi vaatama paljud teised küsimused, näiteks see, et tuleks koguda andmeid juba talude tasandil. seda ettepanekut tuleks analüüsida, võib-olla on see liiga koormav. ma usun kindlalt, et Euroopa Parlamendi hea töö põhjal saame me, saavutame me kindlasti lähitulevikus oma eesmärgid. tahaksin veel kord tänada proua Krostetti, ja härra Tanasseskut oivalise töö eest. nüüd on aeg, et nõukogu järgiks Euroopa Parlamendi head eeskuju ning kiirendaks oma tööd nende ettepanekute kallal, eesmärgiga jõuda kokkuleppele esimesel lugemisel. ma võin teile kinnitada, et komisjon toetab täiesti seda, et nõukoguga jõutaks kokkuleppele nii kiiresti kui võimalik. aitäh! suur tänu! nüüd uuesti raportöörid, proua Krostet. ma tänan teid, proua president ja tahaksin tänada ka kõiki kolleege, kes sõna võtsid. ma tänan neid selle eest, et nad mind toetavad. ma tahaksin öelda, et üldiselt sa, üldiselt tundub mulle, et raportiga ollakse rahul see on nii sellepärast, et me oleme teinud meeskonnatööd, see ei ole ainult minu raport, see on parlamendi raport. seetõttu ma tänan praegu südamest kõiki, kes mind aitasid, kõiki variraportööre, teisi kolleege, kes neil lõppematutel koosolekutel osalesid, kes rääkisid selgeks üksikasju, mis puudutavad liikmesriikide spetsiifikat. Nad kõik järgisid ühtset äh, joont ja selleks ühtseks jooneks on võitlus ähm, antibakteriaalse või antibiootikumide vastase resistentsusega. see oli meile kõigile väga oluline. aga peale selle nad toetasid ka innovatsiooni, sellepärast et äh, meil on ravimid, mis on äh, mõeldud loomade jaoks, meil on veterinaarravimid ja inimravimid ja nende vahel tuleb äh, leida tasakaal ning samuti siis leida tasakaal ühest küljest äh, ravimiresistentsuse, teisest küljest innovatsiooni vahel, sest tegelikult me tahame ju kaitsta ka oma ärilisi huve. me rääkisime levinud liikidest ja haruldastest liikidest või vähearvukatest liikidest ja me rääkisime mesilastest, kellega on seotud eriline problemaatika mesilasi tuleb kaitsta juba viimased kakskümmend aastat. me rääkisime ka sellest, et teatud veterinaarravimid peavad olema lubatud, aga antibiootikumid ei pea olema kontrollimatult lubatud, psühhotroopsed ained samuti mitte. kõik, mis vähegi võis oluline olla, võeti ka arvesse kõigest rääkisime me seoses veterinaarravimitega. ma tahaksin öelda omalt poolt äh, veel seda, et äh, me võtame kindlasti, võtsime kindlasti arvesse ka neid keskkonnaalaseid äh, probleeme, millest rääkis lugupeetud kolleeg. lubage mul lõpetuseks öelda veel seda, et ma panen kõigile südamele, meil on seda õigusakti vaja, ma arvan, et meil on selle õigusakti vastuvõtmiseks vajalik enamus ka olemas ja et me saame seejärel pöörduda nõukogu poole ja paluda neid, et nad ei kaotaks enam aega. ma kardan praegu seda, et nõukogu võtab selle õigusakti ette ja leiab, et praegu kiirustada ei ole vaja, et nad lihtsalt kaotavad aega. sellest aga oleks väga kahju, sest me räägime loomtervisest, me räägime inimtervisest, me räägime väga olulistest asjadest. ma tänan kõiki, kes siin viibivad ja jään lootma, et te homme seda raportit ülekaalukalt toetaksite, sest siis saame me saata nõukogule sobiva sõnumi. aitäh! aitäh ka teile, proua Krostet ja viimasena selles voorus saab sõna härra Tanasescu. doamnă președinte lugupeetud president ma tahaksin kõigepealt tänada proua grostetti ning samuti kõiki variraportööre ja oma kolleege selle töö eest mis nad on teinud ma tahaksin teid kõiki tänada koostöö eest tahaksin omalt poolt rõhutada ka seda et äh, nende kahe raporti koostamisel oleme me vastu võtmas äh, selle, sellist õigusloomet, äh, mida veterinaarsektor vajab. peale selle oleme me ka selgitanud, milline on Euroopa Ravimiameti roll ravimilubade andmisel ning oleme rääkinud uutest ravimitest. homme toimub hääletus ja kui see õigusakt vastu võetakse, siis oleme astunud suure sammu loomtervise ja inimtervise kaitsmise suunas ning antimikroopse ja antibakteriaalse resistentsusega võitlemise suunas. ma loodan väga, et te mind toetate. suur tänu teile, suur tänu kõigile, kes võtsid sõna, sellega on ühisarutelu lõppenud ning seda punkti hääletatakse homme